kaheksakümmend, kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi üheksakümmend seitse. üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm ja üheksakümmend neli. kes on poolt? vastu, erapooletud kontrollime üle üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääled. EPP e has two too many. GUI has one too many. So can the GUI please take one out? And EPP take two out? That's taken out. It's just GUI.